Good morning everybody! tere hommikust kõigile! lubage mul avada tänahommikune istung. kõigepealt on päevakorras äh, proua Nicole Kiil-Nielsoni raport teemaks naised ja kliimamuutused. ja ma annaksin sõna proua raportöörile Euh, euh, suur tänu, härra president, kallid kolleegid, ma tahaksin kõigepealt tänada oma kolleege, mul on